et Euroopa Liidu demokraatia, õigusriigi ja põhiõigustiku raamisti-, põhiõiguste raamistiku kohta. ma tahaksin nüüd kutsuda üles taas äh, riigisekretäri, et ta sõna võtaks nõukogu nimel. aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud. meil on siin väga huvitav arutelu. Euroopa Liit tugineb äh, inimväärikusele, vabadusele, demokraatiale ja õigusriigile. Need on liikmesriikide ühised väärtused ja need on määravaks elemendiks Euroopa Liidu identiteedis. liikmesriigid peavad tagama, et nende sisekord peab täielikult kinni õigusriigi põhimõtetest ja teistest äh, põhiväärtustest Euroopa Komisjon, parlament ja nõukogu mängivad olulist rolli nende aluspõhimõtete kaitsmisel. me tunnistame, et Euroopa Parlament mängib valvekoera rolli selleks, et tagada, et komisjon ja nõukogu täidavad oma kohustusi. nagu te võib-olla mäletate, siis juunis kaks tuhat kolmteist ütles nõukogu, et äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamine on eeltingimuseks äh, põhiõiguste kaitsel ja kutsus komisjoni üles edasi minema aruteluga, mis oleks kooskõlas aluslepingutega ja mis puudutab vajadust äh, ühiselt ja süstemaatiliselt nende probleemidega tegeleda. samal kuul kutsus Euroopa Parlament Euroopa Liidu institutsioone üles välja arendama vajalikke Euroopa Liidu tasandi meetmeid selleks, et täita põhiväärtusi puudutavaid äh, aluslepingute kohustusi komisjon äh, panustas omalt poolt äh, teatisega selles arutelus märtsis kaks tuhat neliteist. Need algatused täiendasid juba olemasolevaid instrumente ette äh, rikkumismenetlus, äh, juhul kui Euroopa Liidu õigusloomet on äh, rikutud ja aatomipommi võimalus, mille näeb ette artikkel seitse Lissaboni leppes, mis võimaldab hääletusõiguse peatamist juhul, kui Euroopa Liidu väärtusi on tõsiselt ja järjepidevalt rikutud. nõukogu arutas mitmel korral, kuidas paremini kaitsta õigusriigi põhimõtteid Euroopa Liidus. eelmise aasta detsembris võttis nõukogu vastu järeldused, mille alusel loodi iga-aastane poliitiline dialoog liikmesriikide vahel selleks, et edendada ja kaitsta õigusriigi põhimõtteid Euroopa Liidus. see dialoog peab kinni teatud põhimõtetest, nagu näiteks objektiivsus, mittediskrimineerimine ja võrdne kohtlemine. samuti peab see kinni äh, jagatud äh, pädevuse põhimõttest. samuti peab dialoog tagama äh, kaasava lähenemise see äh, dialoog peab tuginema vastastikusel usaldusel. eesistujal on siin mängida keskne roll selleks, et tagada, et kõikidest nendest põhimõtetest peetakse kinni kogu arutelu jooksul. nüüd töötab nõukogu esimese äh, õigusriigi põhimõtteid puudutava äh, poliitilise debati organiseerimisega. ma olen veendunud, et see dialoog aitab meil tagada, et õigusriigi põhimõte põhimõtted jäävad ka edaspidi mm, põhiväärtuseks, mida me kõik ühiselt jagame ja mis on Euroopa Liidu alustalaks. lugupeetud juhataja, lugupeetud parlamendisaadikud, aitäh tähelepanu eest ja kindlasti saab meil olema väga viljakas arutelu, aitäh. nüüd annan sõna ähm, komisjoni asepresidendile härra Timmermansile. kõige parem viis näitamaks, mida õigusriiklus tähendab, on tuua näiteid selle kohta, mil õigusriiki ei olnud. me mäletasime seda olukorda hästi pärast Teise maailmasõja lõppu. me tähistasime hiljuti seitsekümmend aastat äh, koonduslaagrite vabastamisest. president Schulz käis Teresinis alles paar nädalat tagasi. seitsekümmend aastat tagasi toimus see. aga need trendid ja mustrid, mida me praegu näeme, näitavad, et me oleme langenud oma arengus tagasi, me peame olema väga valvsad, seetõttu ma tervitan seda arutelu. Euroopa Parlamendi valvsus põhiõiguste osas on ääretult oluline. me ei tohi lubada oma ühiskonnal nähtamatult vaikselt äh, tagasi langeda. me ei äh, tohi lubada mitteliberaalset äh, demokraatiat, sellist asja ei tohi eksisteerida. meie ühiskond põhineb sellisel juhtimisel, mis ei ole suvaline ja mis ei põhine võimul, jõul. kordan veel kord üle, et meil ei saa olla Euroopat, kui me ei austa ühiseid väärtusi, kui me neid kompromiteerime, siis me õõnestame kogu Euroopa struktuuri, me nõrgestame seda ja stagneerime selle komisjon on pühendunud äh, põhiõiguste ja õigusriigi edendamisele. president Juncker on mulle selles valdkonnas andnud äh, olulised ülesanded ja pädevused, ma koordineerin seda tööd iga päev. põhiõiguste süvalaiendamine kogu seadusandluses on tõesti pidev tööl. koos volinike Jurova ja Marumopolisega me tegeleme põhiõiguste portfelliga ja me kutsume ka teisi volinikke sellega liituma, kui vaja. meil on kolmesaja kuuekümne kraadi lähenemine, tagamaks, et põhiõigusi rakendatakse kõikides liikmesriikides, me kogume infot äh, koha peal. ma tean, et teie kodu, koda on äh, kutsunud lisaks artiklile seitse leppima kokku ka siduvas äh, kohustuslikus meetmes, et meie väärtused oleks täielikult kaitstud ja rakendatud. ja me peame leppima kokku, kuidas me kõige paremini saaksime neid eesmärke saavutada. minu jaoks on kõikidel institutsioonidel siin oma roll mängida, nad täiendavad teineteist nõukogu ja liikmesriigid leppisid kokku, et meil oleks iga-aastane dialoog sel teemal ja ma usun, et meie tänane arutelu teenib ka seda huvi. Euroopa Komisjonil on oma roll ja viimastel aastatel on Euroopa Komisjon avaldanud äh, poliitilist äh, survet, aga samas äh, pöördunud edukalt ka Euroopa kohtu poole, kui teatud õigussätted on olnud ohus, see on puudutanud näiteks kohtunike varast pensionile saatmist ja muid juhtumeid. me oleme algatanud rikkumismenetlusi me oleme tegelenud ka juhtudega, kus Euroopa Liidu seadusandlus põhjustab probleeme õigusriiklusele. me oleme rääkinud äh, juhtumitest, kus jõustavatel ametkondadel ei ole piisavalt pädevust või iseseisvust. alates äh, detsembrikuust on äh, politsei ja justiitsküsimused samuti rikkumismenetlustega äh, käsitletavad. me peame tagama, et politsei tegutseb mitte ideoloogiliselt ja hindab iga juhtumit faktidepõhiselt. komisjon peab tegutsema erapooletult, kohtlema kõiki liikmesriike võrdselt. me ei soovi sanktsioneerida liikmesriike, vaid meil on vaja fokusseeritud sekkumist, kui Euroopa Liidu õigustiku kohaldamine on ohus. artikkel seitse tegeleb konkreetsete riskidega, konkreetsete rikkumistega, aga kogemused minevikust on meile näidanud, et äh, seda vahendit, äh, mida saab rakendada parlamendi palvel ja kolmandiku liikmesriikide palvel, ei ole piisavalt tõhus ja me ei peame tegelema ka juhtumitega, mis ei ületa artikli seitse lävendit, aga mis on probleemiks näiteks õigusriigi seisukohast teatud liikmesriikides. seetõttu märtsis komisjon äh, pakkus välja Euroopa Liidu demokraatia või õigusriigi põhiõiguste raamistiku. näiteks komisjonil on, on võimalik asuda dialoogi liikmesriigiga, kus toimub õigusriigi põhimõtete rikkumine, kui sellised kriisid Euroopa Liidus äh, kuskil riigis tekivad, siis saab komisjon tegutseda kiiresti, hinnata olukorda ja siis austades täielikult liikmesriikide võrdset kohtlemist, äh, saab äh, edasi minna. tähtis on leida lahendus koostöös liikmesriikidega, vältimaks artikli number seitse rakendumist parlamendil on väga oluline poliitiline roll mängida, toetamaks komisjoni äh, püüdlusi ja veenmaks liikmesriike. parlamenti informeeritakse edusammudest kõikides protsessi faasides. me pöörame tähelepanu seoses õigusriigi küsimustele kõikides liikmesriikides ja mitte ainult ei pööra me tähelepanu mõnedele liikmesriikidele. tahaksin siinkohal rääkida ka ühest äh, antud teemaga seotud teisest teemast. paljud meist on mures seoses Euroopa Liidu liitumisega Euroopa Inimõiguste konventsioonile, arvestades eelmise aasta kohtuotsust. Euroopa Kohtu otsus on komisjoni jaoks ja ka minu jaoks isiklikult ülim prioriteet. ma usun, et see võimaldab meid põhiõigusi veelgi rohkem tugevdada. aga kohtuotsus on äh, toonud endaga kaasa mitmeid äh, keerulisi väljakutseid, osasid ei ole lihtne lahendada nii et meil on vaja järelemõtlemisaega, meil on vaja pidada konsultatsioone huvitatud osapooltega, leppida kokku, mis on kõige parem tee edasiliikumiseks. parlament tervitas põhiõiguste raamistikku ja ma tean, et äh, nõukogus äh, soovitakse lisamehhanisme selleks, et äh, kontrollida, kuidas liikmesriigid rakendavad Euroopa Liidu põhiõigusi minu põhimõte on alati olnud see, et kui olemasolevad äh, meetodid ei ole piisavad, siis äh, tuleb neid edasi arendada. ja ma olen alati avatud aruteludeks sel teemal, aga enne kui me hakkame uusi vahendeid äh, vastu võtma, jõustama, siis me peame teadma, mis on kaalul. kas me saame kodanikele põhjendada uut jälgimismehhanismi võitlemaks radikaliseerumise vastu? või on meil paremini vaja ära kasutada olemasolevad äh, meetodid, hiljuti loodud meetodid? kogemus on näidanud, et meil ei ole mitte niivõrd palju vaja jälgimismehhanisme, kuivõrd äh, on vaja Euroopa Liidu poolset kiiremat ja paremat sekkumist, kui on tegemist õigusriigi küsimustega. seetõttu on meie arvates põhiõigust raamistik keskendunud hästi põhilistele teemadele Euroopa Liidu institutsioonid ja agentuurid, eriti põhiõiguste agentuur, mis teeb suurepärast tööd ja samuti Euroopa Nõukogu ja selle Veneetsia komisjon, vabaühendused, kõik äh, jälgivad äh, regulaarselt äh, põhiõiguste olukorda ja annavad omapoolseid hinnanguid. me peame soodustama infovahetust igal juhul. seetõttu põhiõiguste iga-aastasel kolokviumil, mis toimub äh, sügisel, oktoobri lõpus, novembri alguses. seal ma soovin näha kõiki osapooli, kaasa arvatud Euroopa Liitu. ja ütlen täna, et äh, selleaastase kolokviumi teemaks on see, kuidas äh, võidelda äh, kristluse, judaismi ja islami vastaste meeleoludega. Need on suurimad väljakutsed, mis meil praegu on. ma loodan, et te annate kolokviumil ka oma aktiivse panuse ja me saame koos saata välja tugeva poliitilise sõnumi ja see tähendab meie kodanikele lõpuks rohkemat kui institutsionaalne arutelu mehhanismidest. lõppkokkuvõttes me ju räägime ühiskonnast, sellest, kuidas äh, me koos saame võidelda veel äh, hirmu vastu, kuidas me saame üle vastastikusest kartusest, mis meid äh, halvab me peame oma väärtusi kaitstes mõtlema oma ajaloolisele pärandile ja sellele, millise pärandi me jätame oma lastele. seda ootavad meid kodanikud. suur tänu, härra asepresident. alustame aruteludega, härra Puuda, kaks minutit, palun. suur tänu Jacques Chevalier rääkis äh, ühiskondlikest äh, arengutest, demokraatiast, väärtusest, äh, võrdsusest, sallivusest, julgeolekust. Need kõik peavad olema ühisel nimetajal vabatud ja turvalises Euroopa Liidus, nii et need väärtused teeniksid kodanike ja ettevõtete huve Need väärtused on äh, väga olulised kindlasti ka tulevikus stabiilne Euroopa stabiilsete liikmesriikidega, see tähendab turvalisust kõikidele kodanikele, ükskõik kust liikmesriigist nad tulevad, meil on vaja sõltumatut ja tõhusat äh, justiits äh, ametkonda, see aitab kaasa majanduskeskkonnale, tööhõivele. Nendest väärtustest kõrvalekaldumine võib piirata meie igapäevaelu ja olla meile kahjulik meil on vaja tõhusaid mehhanisme, mis võivad endaga kaasa tuua sanktsioonid, kui rikutakse põhiõiguse ja põhivabadusi. väga vajalikud, eriti arvestades äh, seda, et äh, õigusriigi väärtused võivad äh, sattuda ohtu ka vanades stabiilsetes demokraatiates. arengud Rumeenias näiteks on ka näidanud, et meil on võimekust, et selliseid mehhanisme jõustada ja tagada õigusriiklik areng. kontrollimehhanism, mis põhineb äh, identifitseerimisel, äh, on õige tee edasi, kindlasti meil peab olema ka parem koostöö Euroopa Parlamendi liikmesriikide nõukogu ja komisjoni vahel justiitsvaldkonnas nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa Liidu tasandil, nii et õigusriik toimiks veelgi paremini Teil on äh, sinise kaardi küsimus härra Šonilt, kas te võtate selle vastu? ja palun, härra Šoni. suur tänu, president. austatud kolleeg, kuulasin rõõmuga teie sõnavõttu, olen teiega nõus Teie sõnavõtt vastab ka sellele, mida ütles härra Timmermans, aga kolleeg, te ka ise peaksite Rahvapartei fraktsioonis ütlema, et Ungari Fideszi partei räägib ju pidevalt mitteliberaalsest demokraatiast ja diskrediteerib demokraatiat. president Need arutelud on äh, igas äh, fraktsioonis ja iga riik peaks loomulikult andma oma panuse, et ei rikutaks äh, demokraatlikke põhimõtteid, muidu tuleb sekkuda. tänan ja nüüd saab sõna proua Sipel. tänan õigusriiklus ja demokraatia on Euroopa Liidu vundamendiks ja kes neid ohustab, ohustab Euroopa Liitu. Euroopa väärtuste austamine on juriidiline kohustus kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele ja mitte siis, kui nad Euroopa Liidu õigustikku rakendavad, vaid alati. tihtipeale nendest väärtustest aga vaadatakse kõrvale, mõnikord süstemaatiliselt, justiitssektori meedia tegevuse puudulikkus, parlamentaarse opositsiooni äh, mittepiisavad äh, pädevused äh, viha õhutamine, need on äh, osad näited. meie eurooplastena ei tohi lihtsalt äh, vaadata kõrvalt, kui äh, põhiväärtusi niimoodi ei austata. Euroopa Liidul on sõltumatu ekspertide komisjon, me oleme seda nõudnud, mis võiks sekkuda üle kogu Euroopa, aga ei komisjon ega nõukogu ei ole suutnud välja pakkuda veel toimivaid kontseptsioone selle komisjoni jaoks. kindlasti on hea, kui liikmesriigid kohtuvad kord ka aastas, räägivad äh, põhiõigustest, aga sellest ei piisa äh, see ei ole poliitiliselt neutraalne kõikide liikmesriikide korrapärane kontrollimine. ka komisjoni poolt välja pakutud põhiõiguste raamistik tundub olevat midagi sellist, mis eksisteerib ainult paberil. Euroopa Parlament peaks äh, saama korrapäraselt informeeritud võetud meetmetest, aga seni ei ole seda toimunud. kas sellepärast, et midagi ei ole tehtud või sellepärast, et parlamenti ei ole informeeritud? teen kokkuvõtte. pärast kõiki neid põhiõiguste teemalisi arutelusid nüüd äh, komisjon ja nõukogu äh, väik-, ka väikeste sammudega lähenevad äh, lahenduse otsimisele. meil on vaja, et äh, komisjon nimetaks avalikult süstemaatilisi põhiõiguste rikkumisi õige nimega ja võtaks ka vajadusel äh, toimepanijad vastutusele. härra Kõrgup, palun uh, uh,. lugupeetud president uh..., härra volinik meie ühised väärtused, vabadus, demokraatia, sallivus on muidugi Euroopa Liidu alustalad, meie liidu alustalad. liiga tihti aga ma arvan, et parlament üritab leida mingi viisi ümber hiilida sellistest väärtustest. minu kogemused näitavad, et erinevad näitajad ja võrdlustabelid tihti tegelikult ei kajasta te tegelikkust ma usun, et selle asemel, et siduvaid instrumente äh, heaks kiita selleks, et karistada liikmesriike, liike ja äh, tabeleid koostada, peaksime me küsima endilt, kas need vahendid on ikka kõige asjalikumad. või võib-olla oleks vaja avatud arutelu ja selle abil lahendus leida, meil oleks vaja lihtsalt läbi Euroopa Liidu arendada arutelu, vaadata, kuidas meil oleks võimalik põhiõigusi edendada ja ka õigusriiki oma koduriikides. ja samuti vaadata, kuidas seeläbi oleks võimalik parandada kodanike elu. parlament ja komisjon peaksid vaatama, kuidas oleks meil võimalik äh, turutõkkeid eemaldada, äh, vähendada äh, puuetega inimestele tekitatavaid tõkkeid vähendada mm, bürokraatiat, tagada kõikide vähemuste õigused ja nii edasi, nii et Euroopa saaks kasvada. majanduskasv äh, on üheks aluseks, kuidas põhiõigusi edendada. abistav käsi on alati parem kui terav keel. aga meil ei ole muidugi vaja uusi üksteise ähvardamisviise, meil on vaja ka hoopis äh, keskenduda paremale õigusloomele, paremale rakendamisele ning positiivsele viisile üksteisega asju arutada, aitäh! suur aitäh! ja proua Sofia Intvelt, kaks minutit. suur aitäh, lugupeetud äh, nõukogu äh, ja komisjon, härra Timmermans pean ütlema, et olen natukene pettunud, sellepärast et härra Timmermans, te ütlesite, et meil ei ole vaja institutsionaalset arutelu mehhanismide üle, aga ma arvan, et meil seda just vaja lähebki, sellepärast et põhiõigused ja põhiväärtused, millel see eh, liit põhineb, on eh, aluslepingus kaks, on kõige olulisem artikkel, see on kõige tähtsam üldse hierarhiliselt artiklitest ja ometigi selle artikli ellurakendamine on kõige hädisem kogu lepingu puhul mäletan euroala arutelusid, siis öeldi, et meil ei ole vaja siduvaid äh, instrumente, meil on äh, härrasmeeste kokkulepe, kõik liikmesriigid lihtsalt peavad oma lubadusi täitma, aga me nägime kuhu see viis, ma arvan, et kätte on jõudnud aeg, et Euroopa Liit, mis liigub poliitilise liidu poole, äh, näeks ette ka piisavad vahendid ning äh, rakendaks ellu neid väärtusi, mille üle me nii uhked oleme. me ei peaks mitte ainult sõnu kasutama siin, vaid meil oleks vaja tegevust ja seda kõikides keeltes. meil on vaja siduvaid vahendeid, mitte ainult konventsioone ega vaikivat diplomaatiat ning kollookiume, vaid meil on vaja siduvaid vahendeid. see on põhjuseks, miks minu fraktsioon ALDE äh, on teinud ettepaneku demokraatliku valimise äh, kokkuleppe kohta me oleme ähm, seda arutanud, selle oleks võimalik heaks kiita olemasolevate lepingute alusel ning see sarnaneks stabiilsuse kasvupaktile, meil oleksid samasugused mehhanismid, mille alusel oleks võimalik tagada meile kõikidele kallite väärtuste ellurakendamine. Te näete, mis selline bingokaardilaadne võrdlustabel on meil me hindasime kõiki kahtekümmet kaheksat liikmesriiki, eh, sõnavabadus, eh, kogunemisvabadus, võrdne eh, kohtlemine, usuvabadus ja nii edasi. me olime väga lahked ja kenad ja liikmesriikide nimesid siia ei pannud, aga võin ütelda, et rohelised punktid said ainult Rootsi ja Taani, ülejäänud jäävad küll anonüümseteks. aga kui me nüüd seda siin parlamendis teeme koos nõukoguga ja komisjoniga ning koos liikmesriikide parlamentidega iga-aastaselt ja siin tõesti toetan teie ettepanekud iga-aastast arutelu pidada demokraatia, õigusriigi eh, põhiõiguste kohta, siis äh, kõik liikmesriigid, äh, tuletame, et peaksid, neid peaks võrdselt äh, kohtlema, neid peaks võrdselt hindama. meil ei oleks vaja äh, eraldi mehhanisme Bulgaaria, Rumeenia puhul või ainult kandidaatriikide puhul, ei, kõiki liikmesriike tuleks võrdselt hinnata. eelarve küsimustes kui ka mujal me peame rääkima samuti oma jagatud väärtustest ning muutma Euroopa Liidust väärtuste kogukonna. suur aitäh ja härra Krisakondos. demokraatia ja põhiõigused, millel Euroopa Liit peaks põhinema vastavalt artiklile kaks on seatud küsimärgi alla. praegu me näeme seda, teevad isegi Euroopa Liidu enda asutused. kui komisjon vastab kirjalikult küsimusele ja ütleb, et põhiõigused ei kehti memorandumite puhul, mida see siis tähendab? kas see tähendab seda, et liikmesriikide kodanikud, kellele kehtib memorandum, et nemad on siis teise kategooria kodanikud ning et eh, neid eh, riike peetakse lihtsalt kolooniateks. kui volinik Kadanen eh, ütleb üheselt, et poliitikat me ei hakka muutma vastavalt valimiste tulemustele, siis see tähendab seda, et lihtsalt äh, ei peeta kinni demokraatlikest reeglitest. kahekümnenda sajandi diktaatorid eh, samuti ju takistasid valimiste tulemusi eh, võimule pääsemast ja seda sõjalisel viisil. kahekümne esimesel sajandil üritame me valimiste tulemusi tühistada läbi majandusliku šantaaži. Euroopa peab oma suunda muutma. suur aitäh ja proua Solžentšini, palun! voorzitter Eh, eh, suur aitäh, lugupeetud president. eesistuja selgitas, et nõukogu tahaks kord aastas arutada põhiõiguste olukorda Euroopas. proua Sippel ka rääkis sellest ja härra Timmermans ütles, et tal mingit ideoloogilist lähenemist sellele küsimusele ei ole. jah, ka mikrofon on jälle sees, ütleb kõneleja. nii et lähenemine ei oleks ideoloogiline. ma usun, et te võiksite tõesti siin kohtunikuks olla, aga kohtunikud enamasti siiski käituvad mängureeglite kohaselt, kuidas te saate neutraalne olla, kui mingeid mängureegleid meil ei ole, tundub, et meil ei olegi mingeid erilisi reegleid Euroopas. põhimõtteliselt seetõttu, et poliitilist tase, tahet ei ole, isegi siinsamas meie kojas. me peame otsustama, kas me eh, tahame selle küsimusega tegeleda või mitte, kas me tahame asju õige nimega nimetada ka ja kas me tahame häbimärgistada oma sõpru? ei, muidugi me ei taha, aga kui me räägime eelarve defitsiidist, siis samas peaksime me rääkima samuti ajakirjandusvabadusest, kogunemisvabadusest, diskrimineerimisest, seda me ei tee, aga ehm, see võiks niimoodi minna, kui te olete valmis liituma meie klubiga. kui aga te liitute meie meeskonnaga, siis saate teha põhimõtteliselt mida iganes tahate te võite petta. härra Timmermas ütles, et eks me lahenda asjad vastavalt praegustele reeglitele, aga neid poli-, praegusi reegleid ei kehtesta, sellepärast et ei parlamendis ega nõukogus selleks poliitilist tahet ei ole. loodame, et te midagi ikka teete siin. ja ma tahaksin, et Läti eesistuja samuti midagi ette võtaks. suur aitäh ja proua Ferrara, palun poolteist minutit. suur aitäh juriidilise tunnustamise ning poliitilise elurakendamise vahel on suur erinevus artikkel kaks, kuus, seitse Euroopa Liidu aluslepingus puudutavad äh, miljonite eurooplaste äh, õigusi, aga ometigi me näeme, et majanduskriisil kasinuspoliitikul on väga nii negatiivsed tagajärjed sellele, muuhulgas samuti kuritegevusele mm, ning korruptsioonile. Euroopa Liidul on vaja sisestrateegiat õiguste, äh, õigusriigi ning demokraatia kohta. see peab olema sidus juba olemasoleva raamistikuga välissuhe töökohate vallas. praegu meil ei ole mehhanismi, mis võimaldaks hinnata Euroopa väärtuste edendamist, mis on Euroopa Liidu õiguses ning liikmesriikide õiguses. seitsmes artikkel, seda ei rakendata ellu ning komisjoni ettepanek hiljutises avalduses õigusriigi kohta ei ole piisavalt mm, ambitsioonikas meil on vaja ka hindamis- ja sekkumisvahendeid ning sanktsioonide kehtestamist, kui äh, selgub, et õigusi on rikutud. Euroopa Liidu institutsioonid, eriti just komisjon, peavad seega tagama, et kõik Euroopa Liidu poliitikad analüüsitakse äh, tähelepanelikult läbi ning tagatakse, et Euroopa Liit otseselt või kaudselt ei osaleks põhiõiguste rikkumises omaenda territooriumil. suur aitäh! domnul äh, lenaers suur aitäh ning härra Lenners, kaks minutit. jah, suur aitäh. paljusid nimesid on juba nimetatud, aga õigusriik on tõesti üks selliseid asju, mis meid liidab Euroopa Liidus ja see on miski, millest tuleb meil rääkida, see mida ja eh, mitte ainult meie enda kodanike jaoks, vaid see äh, puudutab kogu meie Euroopa Liidu usaldusväärsust. Äh, siin pean silmas ka neid riike, kellega me partnerluslepinguid sõlmime, me ikka räägime ju õigusriigist. kui õigusriiki ei ole, siis demokraatia ei toimi ja majandus samuti mitte. nii et äh, tehkem sõnad tegudeks. me peame omaenda äh, läve siis ja puhta hoidma ning tahaksin siin pöörduda härra Timmermansi poole. kaks aastat tagasi, kui välisministrina kirjutasite sellest, siis äh, toona juba oli see küsimus aktuaalne. meil on lepingutes vahendid olemas, aga kui vaadata tagasi sellele kahe aasta tagusele kirjale ja kogemusele, mis teil on olnud, ning samuti võttes arvesse viimast äh, komisjoni avaldust. kas te olete rahul, kas te olete rahul äh, sellega, mis on tehtud? kas praeguses raamistikus on võimalus midagi enamat veel teha, tagamaks, et kõik riigid, sõltumata sellest, kus nad ka ei oleks, milline valitsus seal ka võimul ei oleks, kõikides riikides ikkagi põhiõigused oleksid äh, poliitilise agenda prioriteediks suur aitäh ja härra Lopes Aguilar, kaks minutit, palun. suur aitäh, lugupeetud äh, president, lugupeetud äh, asepresident Timmermans, te võtsite sõna Euroopa Parlamendis ja olete teinud seda korduvalt rääkinud äh, majanduskriisist ja ütelnud, et ebavõrdsuse tõttu on sellest saanud sotsiaalkriis. lõpptulemusena on tegemist poliitilise moraalse kriisiga, tegemist on lootusetuse ning ebaõigluse äh, levikuga, see on olnud heaks pinnaseks xenofoobiale, äärmuslusele ning Euroopa Liidu vastasusele. demokraatia ning põhiõigused äh, on ohtu sattunud. ma olen nõus teiega, et Euroopa äh, ühenduses eh, mitte defitsiidi vähendamine ega võla kontrollimine kõige oluline, kõige olulisem on artikkel kaks põhiväärtused, õigusriik no,, inimeste väärikus, mm, esindusdemokraatia ning vähemuste austamine, eh, see on teie meelest kõige olulisem, seega tuleks selgelt välja ütelda, et eh, õigusriik, demokraatia kvaliteet ning äh, muud taolised väärtused praegu, need ei ole piisavalt äh, tagatud ja see väheneb Euroopa Liidus. see on mõneti Kopenhaageni dilemma. meil on äh, siia klubisse tulekuks ranged reeglid, aga kui juba siin sees ollakse, siis enam ei ole mingeid vahendeid selleks, et tagada vähemuste kaitse äh, ning äh, hoitaks silma peal diskrimineerimise olukorral kahe tuhande neljateistkümnenda aasta komisjoni avaldus sest aga sellest väga palju ei räägita. meil on vaja dialoogi liikmesriikide vahel, aga sellest ei piisa, meil on vaja tõhusaid meetmeid, eh, mehhanismi, vabandust. meil oleks vaja mingisugust keskteed eh, eh, ning vajaduse kõrval samuti artiklis seitse ette nähtud sanktsioone, mida praegu tegelikult ei ole võimalik kehtestada. meil on vaja veenmise ning rikkumismeetmete vahel mingisugune kesktee, aga demokraatia ei ole iseenesestmõistetav, demokraatia ei ole kätte võidetud. suur aitäh, härra Skripek, palun üks poolteist minutit. suur tänu, president, lugupeetud asepresident liikmesriigid peavad äh, tagama demokraatia ja inimõiguste kaitse, kõik peavad täitma Kopenhaageni kriteeriumeid. ma olen veendunud, et keegi ei soovi oma väärtusi küsimärgi alla seada. kui Euroopa Liidus on probleeme, siis tuleb nendest rääkida. ma kardan, et liikmesriikide jaoks on vaja rangemaid kontrollimehhanisme, kui lõpeb arutelu, siis algab äh, käskude diktatuur. seetõttu olen ma mures seoses Euroopa Parlamendi reageeringuga Slovakkia reformile, vabandust, referendumile, mis puudutas traditsioonilise perekonna kaitset, kas ta traditsiooniline perekond on siis äh, ohuks äh, demokraatiale. liikmesriikidel on erinevad meetmed traditsioonilise perekonna kaitseks ja Euroopa Komisjon peab neid äh, meetmeid respekteerima, mitte kontrollima, meil on vaja rohkem äh, ruumi ja liikmesriikide suveräänsusest kinnipidamist, meil on vaja austust, mitte repressioone. nii et ma tahan, et selline lähenemine äh, läheks ka vastavasse dokumenti kirja ja et liikmesriike ei äh, sanktsioneeritaks. Teil on sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu? härra Tõmmula, palun. lugupeetud äh, saadik, mind ei üllata see, mida teie ütlesite paar päeva tagasi te pöördusite Euroopa Parlamendi saadikute poole, öeldes et äh, te olete Slovakkia referendumi diskrimineerimise vastu. kuidas te arvate, et äh, selle referendumiga välja pakutud vähemuse diskrimineerimine on kooskõlas Euroopa väärtustega? Need põhiõigused äh, kaitsevad ju vähemusi ja miks te arvate, et teie lähenemine on kooskõlas Euroopa Liidu põhimõtetega, aitäh? vähemusi ei tohi diskrimineerida, see on selge. samas tuleb esitada küsimused, et mis on vähemused. tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa pandi inimõigused äh, paika vastavas deklaratsioonis. on teine sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu ja palun esitage küsimus. jah, aitäh. Te rääkisite väärtustest, mida sunnitakse peale diktaatorlusest, aga kas pole õige, et rahvahääletus kukkus läbi ja õnneks, sellepärast et ainult kakskümmend protsenti inimestest tegelikult üldse läks äh, hääletama. see tähendab seda, et suur enamus Slovakkia inimestest näitas üles äh, suuremat äh, austust LGBT inimeste vastu, kui te just mõista andsite. Vážená pani, to je, vážená pani kolegyňa, to je v poriadku, uh, koľko ľudí lugupeetud äh, kolleeg, äh, jah, see, kui palju inimesi tuli hääletama, see on üks asi, aga referendumi vastane kampaania oli ebaõiglane, ebaõige ja minu arvates äh, avaldatakse siin survet suveräänsele riigile. me räägime siin eetika ja perekonna küsimustest ja nendel teemadel peaks iga riik saama ise oma otsuseid vastu võtta. mis puudutab meie referendumit, siis äh, inimesed avaldasid äh, oma arvamust. kolleeg Wikström. suur aitäh. EU, då ställer vi mycket höga krav Need, kes soovivad liituda Euroopa Liiduga, peavad täitma väga kõrgeid standardeid, muuhulgas tuleb põhiõigustest kinni pidama, õigusriigi nõuetest, peab olema oma toimivat demokraatiat ja nii edasi. aga kui juba liige ollakse Euroopa Liidus ja siis tegelikult ei ole mingeid vahendeid, et äh, jälgida, kas neist kriteeriumitest ikka veel kinni peetakse ning meil on tegemist siin Kopenhaageni dilemmaga, meil on mitmeid näiteid. ajakirjandusõiguste eh, rikkumine, eh, homofoobilised seadused, eh, roomide tagakiusamine Rumeenias ja nii edasi ning praegu me aga ju karistame neid liikmesriike, kes majandusnõudeid ei täida, aga inimõiguste vallas on ikka võimalik teha mida iganes. kätte on jõudnud aeg karistada ka neid riike, kes inimõigusi piiravad. me oleme näinud selliseid näiteid. meil on olemas ka võrdlustabelid, nii et nüüd on kätte jõudnud aeg ka tegutseda. Teil on sinise kaardi küsimus, kas nõustute? jah, muidugi, hea meelega. Monsieur Buda härra Vudo. mikro, s'il vous plaît, monsieur. palun lülitage mikrofon sisse. ma tahaksin tahaksin küsida eelkõnelejalt, et kas te teate, et Rumeenias on kõikidel rahvusvähemustel võimalus omas emakeeles koolis õppida ja Rumeenia on suurepärane näide sellest, kuidas vähemusi kohelda kõikidele eurooplastele om rumänerna talar sitt språk. lugupeetud kolleeg, kui Rumeenias tahetakse oma keelt koolis rääkida, siis on üks asi, aga Romi inimesed peavad keerama toitu öö, äh, Rootsis omaenda kodulinnas lugesin kokku saja meetri jooksul üle kolmekümne inimese, kes pidid lihtsalt keelama, sellepärast et oma koduriigis neid äh, diskrimineeritakse. suur aitäh ja proua Lunatšek! Äh, aitäh, lugupeetud juhataja, komisjoni asepresident, kolleegid, härra Škripeki sõnad äh, panid mind keskenduma vähemuste õigustele. Jaros Kiper, ma olin üsna üllatunud, te mainisite survet suveräänsele riigile, te mõtlesite Slovakkiat selle referendumi pärast, mis seal läbi viidi, mitte keegi ei sundinud Slovakkia valitsust või parlamenti läbi viima homofoobset äh, referendumit ja teie ütlesite, et oli tohutu kampaania selle referendumi vastu ja et see ei olnud õiglane, kuid mina nägin, et te kasutasite paavsti ära selleks, selleks, et oma sõnumit läbi suruda. nii et äh, mul on hea meel firmal äh, ka asepresident Timmermansiga, meil on vaja teekaarti homofoobia vastu Euroopa Liidus, sellepärast et meil on äh, õigusloome puhul rikkumismenetlus, kuid vähemustel ei ole võimalik oma õigusi kaitsta, kui nad näiteks ei pääse teabele ligi. Leedu on keelanud ära vähemusi puudutava muinasjuturaamatu, nii et meil on vaja konkreetseid eh, mehhanisme, jälgimismehhanisme selleks, et tagada seksuaalvähemustele nende õigused. härra Škripek, me ei saa siin dialoogi läbi viia, nii et me läheme järgmise kõneleja juurde, härra Šogor, kaks minutit. mindenképpen üdvözlendő, hogy az Európai Unió intézményei közül a tanács tänan nõukogu ja komisjon peaksid äh, tugevamalt äh, pühenduma põhiõigustele ja õigusriiklusele. senised küsimused näitavad, et äh, komisjon ei ole piisavalt nende teemadega tegelenud ja nõukogu koosneb ju liikmesriikide esindajatest ja nõukogu ei soovinud kunagi üksikuid juhtumeid uurida. loomulikult me peaksime tugevamalt võitlema kodanike usalduse saamiseks, kui me räägime demokraatiast ja õigusriiklusest, siis me peaksime ausalt ütlema välja, millised liikmesriigid on asjast puudutatud, kui meil on kahtlusi seoses õigusriigi põhimõtete järgimisega ja kui on jutuks põhiõigused siis ei ole vaja kuulata ainult liikmesriikide ametlikke seisukohti, vaid ka vähemuste arvamusi ja kaebusi tuleb võtta tõsiselt. Euroopa kuulub ainult siis kodanikele, kui äh, probleeme ei äh, lükata kalevi alla. me teame, et äh, Kreekas, Rumeenia, Slovakkia vähemused äh, kuuluvad äh, viimaste hulka, kui rääkida nende õiguste kaitsest. meil on võimalik saavutada parem dialoogi tahe, kui komisjon uurib äh, parimaid praktikaid ja siis muutub üldine pilt paremaks, aga see kõik sõltub konkreetselt Euroopa Liidu institutsioonidest osad liikmesriigid kindlasti rõõmustavad selle üle, kui dialoogi aset ei leia. ja siis Euroopa Liidul jääb üle tunnistada, et ta ei suuda tagada äh, põhiõiguste austamist. Teil on sinise kaardi küsimus, palun. austatud kolleeg Šogor, kas te ei arva mitte, et Äh, iga riigi äh, sisemist korda peaks määrama selle kodanikud ja seadused ning et äh, riigi siseasjadesse sekkumine väljastpoolt võib olla vast-, kontraproduktiivne hoopis. ei, ma nii ei arva. ei arva. Euh, proua Kaufmann, palun kaks minutit tervitan nõukogu otsust äh, alustada poliitilist dialoogi põhiõiguste ja õigusriikluse kaitseks. me tervitame ka komisjoni menetlust, äh, millega ürit-, üritatakse võidelda süstemaatiliselt õiguste ja õigusriikluse põhimõtete õõnestamise vastu. mõlemad sammud liiguvad õiges suunas, Euroopa Liit ei ole mitte ainult ühine siseturg, vaid me põhineme ühistel väärtustel. Euroopa Liit peab otsustavalt äh, olema põhiõiguste toetamise poolel ainult siis, kui meil on oma kodu korras, saame me liiduväliselt ka põhiõiguste eest võidelda ja seetõttu ei tohi me eurooplastele endale allahindlust teha, kuna me oleme kohustunud äh, kaitsma Euroopa väärtuste ühendust, siis äh, ei saa siin argumenteerida, et äh, riigi siseasjadesse ei tohi sekkuda me oleme niivõrd tugevalt omavahel seotud, et riigi sisepoliitika on äh, automaatselt Euroopa Liidu poliitika. olgugi, et nõukogu ja komisjoni poolt võetud sammud on õiges suunas äh, liikuvad tegevused, tuleb siiski öelda, et need on esimesed äh, sammud alles ja meil põhiõiguste mehhanismi veel Euroopa Liidus ei ole nõukogus toimuvad arutelud arvatavasti kord aastas ja siis ka suletud uste taga ja sellest on liiga vähe me peame minema kaugemale, oluline on, et meil oleks Kopenhaageni mehhanism ehk siis selline mehhanism, mis äh, kõikides liikmesriikides regulaarselt kontrollib põhiõigustest ja õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist ja seda kontrolli peavad tegema tunnustatud äh, sõltumatud eksperdid äh, ja need äh, kontrollid peavad toimuma konkreetsetest kriteeriumitest, standarditest lähtuvalt, meil peab olema selline kvaliteedikontroll. aitäh, palun nüüd härra Maura Parand-Veran. aitäh see arutelu näitab, et me peame olema kriitilised enda suhtes, sest me räägime sõnavabadusest kui tõelisest Euroopa väärtusest, kuid kas kõik liikmesriigid on põhiõiguste harta üheteistkümne artikliga kooskõlas, mis ütleb, et meediat ja selle pluralismi on vaja kaitsta, kuid Ungari riigikanal on ainult valitsuse propagandakanal, nad püüavad kontrollida erameediat, mis on opositsioonis ja neile avaldatakse suurt survet hiljutine ülemkogu raport kinnitab, et demokraatlikud standardid ja inimõigused on Ungaris ohus. nüüd on aeg nõuda, et Euroopa Liit hakkaks mängima kindlat rolli selleks, et tagada, et põhiõigused on kaitstud kõikides liikmesriikides ilma eranditeta. aitäh, härra Javor, üks minut. aitäh, kallid kolleegid põhiõigused ja arutelu, mis on sellega seotud, ei ole olnud Euroopas edukad, sest Euroopa Liit ei ole toiminud Ungaris toimuvate inimõiguste rikkumiste vastu ja seda mitmel põhjusel. me rääkisime mehhanismide, me rääkisime mehhanismidest, mis on vajalikud selleks, et sanktsioone rakendada. kuid ma tahaksin veel kord ühte elementi rõhutada. seni, kuni meil ei ole ennetava hoiatuse meetodit, mis lubaks meil viidata sellele, et liikmesriigis hakkavad tekkima põhiõiguste kaitsmisega seotud probleemid, siis ei ole meil võimalik ka tõhusalt sellisele käitumisele reageerida. Ungari puhul eh, kritiseeriti valitsuse samme, viidati poliitilisele mõjule, kuid äh, samas äh, toimuvadki arutelud ainult poliitilisel tasandil. This... Äh, härra Pabriks, palun, aitäh, see arutelu näitab, et me ei ole täielik institutsioon, meie ühiskond ja riigid ei ole täiuslikud, kuid samas me peame meeles pidama, et mõnikord öö, äh, sillutab põrgu, sillutavad põrguteed head kavatsused konkreetsetel juhtudel me peame meeles pidama, nagu me kõik teame, et et äh, põhiõigused on äh, meie institutsioonide Euroopa Liidu aluseks, kuid kui me vaatame hiljutist ajalugu, siis me näeme, et neid on erineval määral, määral rakendatud läänes ja idas, äh, põhjas ja lõunas. ma ei räägi siin rahvaste liigast ja sellest ajast, kui Tšehhoslovakkias hakati rakendama äh, vähemuste õigusi, mida teised riigid ei teinud. ma räägin nendest riikidest, kes liitusid Euroopa Liiduga hiljem läbi Kopenhaageni kriteeriumite täitmise, nagu näiteks vähemuste kaitse. Äh, selliseid kaitseid ei ole paljudes teistes riikides, seega ma ütlen, et me ei pea kinni pidama mitte ainult põhiõigustest, vaid ka teistest põhimõtetest, mis valitsevad Euroopa Liitu see on Montesquieu põhimõte äh, õigustest ja võimujaotusest ja see on äh, põhimõte, mille järgi kohtud otsustavad ja mitte poliitilised institutsioonid. selles arutelus ma näen, et äh, siin soovitakse luua poliitilisi institutsioone, mis täidab kohtu rolli ja luua uusi institutsioone. mina leian, et see oleks kahjulik peale selle me peame meeles pidama, et isegi siin kojas on inimesi, kes on mõjutatud teatud vabaühendustest, mis saavad raha või parteidest, mis saavad raha riikidelt, mis paiknevad väljaspool Euroopa Liitu ja kes ei hooli ega põhiõigustest ega ka demokraatiast, kuid kes kaebavad ja lõhestavad meid siin kojas, sellepärast peame kasutama ära kõiki olemasolevaid mehhanisme ja jääma võimude lahususe juurde ja me täidame oma rolli siis palju tõhusamalt aitäh, proua Kinnitši, kaks minutit, palun. aitäh, juhataja, Euroopa õiguste kaitse, mis on Euroopa Liidus välja arendatud, on, näevad ette kaitset äh, demokraatiat ohustavate riskide eest ning kaitseb Euroopa põhiväärtusi, kuid siin on endiselt äh, teatud nõrk kokku lülisid, näiteks põhiõiguste harta, mida ei rakendata võrdselt kõikides Euroopa äh, riikides ja Euroopa õigusloome. meil on äh, erinevad äh, diskrimineerimisjuhud põhiõiguste puhul ja siis on sanktsioonid samuti erinevalt tõlgendatud, mis tähendab, et õigusriigi põhimõtted on erinevates riikides ohus. samuti on väga pikaajalised menetlused, näiteks Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli number seitse alusel, mida saab rakendada siis, kui on tegemist pikaajalise ja tõsise rikkumisega. komisjon saab seega avada dialoogi põhiõiguste teemal Euroopa Liidus ning ette tuleks näha mingisugune enne ennetava hoiatuse süsteem selleks, et viidata äh, riikidele, mis hakkavad teatud rikkumisi läbi viima samuti oleks hea, on väga hea, et komisjon kavatseb paremini sõnastada õigusriigi põhimõtted ning sellega seotud põhimõtted, mis on seotud põhiõiguste kaitsega. samuti on väga hea, et on uus äh, komisjoni tegevuskava, mis tuleks ellu rakendada nii kiiresti kui võimalik, võttes arvesse praegust olukorda. peame kaits-, kaitsta eh, inimesi diskrimineerimise ja marginaliseerimise ning igasuguse põhiõiguste rikkumise eest. palun nüüd eh, proua Pagasar Tunduaruis. aitäh läbipaistvus ja demokraatliku juhtimise vallas eh, kasutatavad head tavad on kõige parem viis võidelda korruptsiooniga. tegemist on põhiõiguste kaitsega Ehm, probleem on aga eh, poliitilise vastutustundetuse ja läbipaistmatusega. see eh, kehtib valitsuste kohta, artikkel seitse Euroopa Liidu toimimise lepingus ei eh, rakendu nii nagu vaja, meil on vaja luua sõltumatuid jõude, mis saaksid kohut mõista võtta. Äh, Hispaanias on sellised äh, kohtud ette nähtud näiteks hoiukassade puhul ja see äh, läks rohkem maksma kui terve eelmise aasta eelarve, halb demokraatlik juhtimine selle tagajärjel on meil vaja pikka arutelu. proua Makovei, kaks minutit. aitäh kõigepealt, mida me mõtleme õigusriigi põhimõtete all? kodanikud äh, ja need, kes neid valitsevad, peavad nendest põhimõtetest kinni pidama, see mm, põhimõte viit-, viitab äh, ühiskonna osapoolte vahelistele suhetele, kuidas me saame arendada välja seadusi, kuidas me kohtleme kuritegevuses kahtlustatavaid, kuidas äh, me kogume makse, kuidas me kehtestame maksusüsteemi, kõik on osa õigusriigist, sellepärast et tegemist on reeglite ja seadustega, mida tuleb äh, ellu rakendada. õigusriigi põhimõtteid tuleb rakendada äh, sarnaselt kõikidele, siin ei saa mingisuguseid erandeid olla, õigusriigi põhimõtete puudumisel ei saa riik toimida, kohtuvõim, demokraatia ja majandus ei toimi sellisel juhul. Ehm, õigusriik eristab demokraatiat diktaatorlusest ja õigusriigi puhul ei saa olla kas väiksemaid või suuremaid rikkumisi, vaid on lihtsalt rikkumised, punkt. õigusriik tähendab ka seda, et me peame käituma nii, nagu seadus ette näeb. õigusriigist ei peeta kinni, kui poliitikud seadusi kiiresti muudavad, sest neile ei meeldi seadused ja seadused ei ole nende huvides, sellepärast meil ongi seadused. selleks, et poliitikud ja kõik kodanikud peaksid oma käitumist kohaldama seadustele vastavalt ja eriti just poliitikud, sellepärast et nemad võivad ju seadusi muuta siis, kui nad ise soovivad seadus äh, tähendab selgeid etteennustatavaid seadusi, nii et äh, kõik saavad oma ähm, käitumist kohaldada vastavalt. parlament on vastutav eelkõige selgete seaduste väljatöötamise eest. härra Niidelmer oli kaks minutit. Um, suur tänu proua president. Euroopa Parlament on õigusega uhke selle üle, et me üle kogu maailma võitleme inimõiguste ja põhiõiguste eest ja see on väga oluline, sellepärast et see on ju osa Euroopa Liidu olemusest. ka mina esitan nüüd küsimuse, nagu äh, ka paljud teised enne mind, et äh, kui me ootame kandidaatriikidelt äh, põhiõiguste austamist, siis äh, mis saab juba olemasolevatest liikmesriikidest? Te ütlesite, et äh, mitteliberaalset demokraatiat ei ole ja me kõik teame, et äh, Ungari valitsus esi-, ehitab üles mitteliberaalset demokraatiat ma tean, et äh, parlament ja komisjon on juba tüdinud nendest Ungari teemadest, aga mul tekib siiski küsimus, et mis saab Euroopa Liidust, kui ei komisjon ega ka parlament ei võitle põhiõiguste eest. kodanikud kannatavad, kui nende õigust ei austata, kui õiguskindlust ei ole. siin parlamendis on ka demokraatlikke jõude, kes äh, parteilistel või fraktsioonilistel põhjustel toetavad seda mitteliberaalset demokraatiat ja mida me siis oma kodanikule peaksime sellisel juhul ütlema? me ei tohi äh, keerata selga nendele küsimustele, me ei tohi olla arad, me peaksime igal juhul oma võitluste eest võitlema, sellepärast et Euroopa Liidul ei ole mitte mingisugust muud võimalust tulevikus, kui oma väärtustest kinni pidada. meie ülesanne seisneb selles, et me toet-, töötame välja tõhusad mehhanismid, kuidas seda teha. me peame üle kogu Euroopa jälgima põhiõiguste olukorda, me peame olema kindlasti julged ja vajaduse korral võtma samme, kui olukord seda nõuab. me ei tohi olla arad ja end peita, sest see tähendaks Euroopa Liidu võit, võit, lõpp. aitäh üheks minutiks, proua Vilbeva Parandika. aitäh aitäh. Euroopa demokraatia ja inimõigused on väga tähtsad teemad ja ma ei saa vastata julgeoleku rünnakutele, vähendades neid väärtusi ja põhimõtteid, nendest põhimõtetest kinnipidamine teeb meid paremaks, terroristid tahavad neid õigusi ära kaotada, sellepärast on meil väga vaja tagada demokraatlikele institutsioonidele rohkem õigusi ja teha ka alati nii, et liikmesriigid peaksid kinni Kopenhaageni kriteeriumitest. me peame sõna võtma alati rünnakute vastu, mis on suunatud demokraatlike valitsuste vastu mõnikord on äh, raske võimu vastu aga sõna võtta, näiteks äh, Hispaanias on äh, poliitilise tegevuse kuritegelikuks nimetamise eest ette nähtud eluaegne vanglakaristus mõnel korral ja Euroopa institutsioonid on viidanud Hispaania suutmatusele kriminaalõigust puudutavas valdkonnas äh, härra Timmermans, ma palun teil väga hoolikalt vaadata neid kõiki juhtumeid, härra Weidenholzer, üks minut, kolmkümmend sekundit. suur tänu. Euroopa Liit ei ole majandusühendus, vaid eelkõige väärtuste ühendus tuhat üheksasada üheksakümmend kolm Kopenhaageni kriteeriumites see ka nii defineeriti, aga ikka ja jälle tõusetub arutelu, kas liikmesriigid ka neid kriteeriume järgivad, äh, poliitilised arutelud on kohati vastuolulised ja meil on väga üldised sanktsioonimehhanismid. antud olukord äh, on mitterahuldav. osad liikmesriigid, nagu näiteks äh, Ungari, vaatavad äh, täiesti vabalt kõrvale seni võetud kohustustest, meil on vaja mehhanismi, mis oleks äh, siduv, kohustuslik ja kui me lükkame selle edasi kaugesse tulevikku, siis me õõnestame Euroopa Liidu tulevikku. aitäh, proua Voodal on äh, poolteist minutit. aitäh Euroopa tugineb põhiväärtustele, mida me kõik jagame ja mida ei saa muuta. Nende hulgas on vabadus, demokraatia, inimväärikusest kinnipidamine, inimõigused ja õigusriigi põhimõtted. Euroopa Liiduga liitumiseks peab riik täitma Kopenhaageni kriteeriumi selleks, et tagada põhiväärtuste kaitse ja edendamine. Need kriteeriumid ei kehti mitte ainult liitumise hetkel, vaid peavad jääma jõusse ka hiljem ka kahjuks äh, ei kaitsta õigusriiki ja demokraatiat kõikides äh, liikmesriikides võrdselt. Äh, liikmesriigi elanike põhiõigusi rikutakse mõnikord isegi Euroopa Liidus haavatavad inimesed või seksuaalvähemused, romad, ajakirjanikud, sisserändajad või pagulased on tihtipeale halva kohtlemise ja marginaliseerimise ohvriteks, sellepärast nõuame selleks, et vastu võetakse, seda, et vastu võetakse instrumente põhiväärtuste kaitse tagamiseks. meil on vaja pidevat dialoogi põhiväärtuste teemal ning meil on vaja äh, tõhusamat äh, rikkumismenetlust ja sanktsioone. meil on vaja seitsmendas artiklis ette nähtud menetlus lõpule viia, mis lubab võtta ära riigilt hääleõigus nõukogus, juhul kui tegemist on pikaajalise rikkumisega. seda sanktsiooni on praegu väga raske ellu viia. kas komisjon kavatseb kiiresti vastu võtta meetme, mis lubab tagada kri-, Kopenhaageni kriteeriumitest kinnipidamise. aitäh, teil on sinise kaardi küsimus härra Usadovskilt, kas te olete sellega nõus? pani przewodnicząca szanowna szanowni państwo ja proua president austatud daamid ja härrad kuulan imestusega neid sõnavõtte mul tekib paratamatult äh, selline mulje, et Euroopa on piirkond, äh, kus äh, tallatakse inimõigused täielikult jalge alla, eriti mis puudutab Ungari teemalist kriitikat. mina ei ole selle seisukohaga absoluutselt nõus, ma arvan, et me peaksime rohkem usaldama liikmesriiklik, rikute demokraatlikke traditsioone ja mida te siis nõuate, mis meetmeid tuleks siin võtta? see pidi olema küsimus sinise kaardi kaudu, proua Vodalon, kas te soovite vastata sellele mitteküsimusele? jah, ma tõin välja erinevaid riike, aga seni, kuni inimõigusi rikutakse Euroopa Liidus, võitleme edasi selle eest, et neid võideldakse, sellepärast on väga oluline, et meil oleks Euroopa tasandi õigusriik. härra Kirkos, üks minut. Πριν από λίγες μέρες ήμουν στην Τουρκία στα πλαίσια της μεικτής κοινοβουλευτικής Άρα, Ιωάτα, ήλιο τεκέσιν Κύπροσελ seal tehti katse Türgi kolleegidele selgeks teha, mida siiski tähendab õigusriigi põhimõtete austamine. see toimus Türgis. ja selles mõttes on väga oluline, et Euroopa Liit pöörab tähelepanu inimõigustele on olemas mitmesuguseid mehhanisme, mida on rikutud ja õigusriigil on instrumente, mis sugugi alati ei toimi ja see kujutab endast vabadusele tõsist ohtu, ohtu eeskätt Türgis. ma arvan, et äh, on tõesti olemas vajadus uue süsteemi järele, me oleme sellest juba rääkinud. see peaks toimima tõhusamalt ja see on demokraatia arengu jaoks väga oluline. ja nüüd me jõuame avatud mikrofoni äh, päevakorrapunkti juurde ja me võtame kaheksa sõnavõttu ja me alustame proua Sulinist. suur tänu, proua juhataja. Euroopa Liidu sisenemiseks äh, peab igas riigis olema stabiilsed institutsioonid, mis tagavad demokraatia toimimise peab kehtima õigusriigi põhimõtted, äh, tuleb austada äh, inimõigusi ja kaitsma äh, vähemusrahvusi, see on Kopenhaageni manifesti tsitaat ja ka Sloveenia peab nendele kriteeriumitele vastama, kuid kahjuks on olukord minu kodumaal teistsugune. me tähistasime kahekümne neljandat iseseisvuse aastapäeva, kuid siiski oleme veel ebaedukas üleminekuperioodis. ja see tuleb kõige paremini äh, ilmseks äh, Sloveenia justiitsorganite puhul, sest äh, mõningad isikud äh, mõistetakse süüdi puudulike asitõendite põhjal ja teiseks sellele on ka kvaliteediprobleeme, ähm, langetatakse väga palju ebaõigeid kohtuotsuseid ja Sloveenia kohtusüsteem on põhiline takistus vaba demokraatliku ühiskonna loomisel, seetõttu ma kutsun üles Euroopa Liitu jälgima olukorda Sloveenias. suur tänu, äh, härra juhataja. passi in avanti sono stati fatti, ma molto resta ancora da fare. Penso al ruolo che può avere kui me räägime õigusriikide ja põhiõiguste kaitsmisest, siis me räägime millestki väga põhimõttelisest, ütleb kolleeg Caputo, samas on erinevad, eh, ka erinevad õigused kultuuri ja sotsiaalse elu valdkonnas. me, me rõõmustame selle, et põhiõiguste harta on õiguslikult kohustuslik ja Euroopa Liit ei saa enam rääkida ja rajaneda sellest, et ta räägib tsensuurist, meil on oluline tagada, et Euroopa õigusruum kaitseks põhiõigusi ja nend-, edendaks nende arengut, see vastab ka Kopenhaageni kriteeriumitele aga tegelikult selline õigusruum ei tohi piirduda ainult Euroopaga. suur aitäh Äh, ma tahaksin rääkida kreeka keeles. härra Timmermans, ütleb kolleeg Marias. me peame ausalt öeldes rõhutama, et inimõiguste koha pealt räägitakse Euroopa Liidus kakskeelset juttu kui me räägime äh, kärpeprogrammist Kreekas, siis tähendas see äh, ka meie inimõiguste rikkumist Kreekas ja ma tahaksin rõhutada, et see rikub Euroopa Liidus kehtivaid õigusi, ega pole poliitiliselt vastuvõetav. Pole ometi võimalik, et Euroopa Liidus on piirkondi, kus inimõigusi ei au, austataks, ka Kreeka on Euroopa Liidu osa. kahe tuhande kümnendal aastal langetati otsus kolmesaja kahekümne miljardi kohta ja kuuendal ja selline otsus võeti vastu kahekümne kümnenda aasta juunis. troika ja kärpeprogramm rikkus inimõigusi, kas selleks oli neil volitus? ja nüüd kolleeg Jakovtšitš. artiklid kaks ja seitse Euroopa Liidu aluslepingust kehtivad endiselt ja ma usun, igasugune sallimatuse ilming inimõiguste äh, eiramine on karistatav. isegi siis, kui selles on süüdi riigid, meil peaks olema need mehhanismid, mis on Euroopa Komisjoni pealt kehtestatud. kallid kolleegid, Euroopa Liit on väga suur ala, kus austatakse inimõigusi ja ma tahaksin nüüd läheneda asjale teisest küljest. me peaksime hakkama esile tõstma häid näiteid sest Euroopas on suurepärased näiteid selle kohta, kuidas austatakse inimõigusi, aga Euroopa Parlamendis me vähe räägime sellest ja seetõttu ma tahaksin teha sellise algatuse, meil on häid näiteid ja me peaksime olema uhked neile üle ja me peaksime neid tutvustama ka avalikkusele. Nós não reconhecemos autoridade moral e política à União Europeia para julgar härra Vegas me ei nõustu sellega, et Euroopa Liidul on moraalne õigus äh, kritiseerida suveräänsete riikide demokraatiat, me kritiseerime Kuubat ja Venezuelat ja rahastame nendes riikides tegutsevaid kodanikuühendusi. kuid äh, sama liit on koht, kus tuhanded inimesed elavad vaesuses või surevad vaesuse tõttu ja need on asjaolud, mida ei tohi unustada. Äh, Euroopa Liit ja Euroopa Liidu riigid ei ole alati demokraatlikud, kui me räägime turusüsteemist ja allutatusest suurtele korporatsioonidele. ja see ongi võib-olla selle probleemi tuumaks, me oleme silmakirjalikud, me äh, sekkume teiste riikide tegevustesse geostrateegilistel põhjustel ja väga sageli suhtume põlgusega inimestesse uh,. England has now. härra Patten. Inglismaa teab, mis on põhiõiguste raamistik Euroopa Liidus, meil on kaheksa sajandit demokraatiat arendatud. aga nüüd tuleb enamus meie seadusi Euroopa Liidust, mitte meie demokraatlikult valitud parlamendist ja valitsuselt. meil on õigusriik, mis juba Alfred Suure ajast aega läheb tagasi, kuid nüüd on tähtsamad Euroopa Kohus ja Euroopa Inimõiguste Kohus, tähtsamad kui meie erapooletud kohtud. Habeas Corpus on täiesti tühiseks muutunud sellepärast, et on vastu võetud Euroopa vahistamismäärus. meil on Magna harta, õiguste akt, inglastele ei saa midagi ette heita põhiõiguste ja õigusriigi suhtes. proua Kall, üks minut, palun. suur tänu, proua president otsuseid teevad kohtud eh, ja teevad seda eh, seaduse põhjal õigusriik saab toimida siis, kui analüüsitakse probleeme, mitte ei tekitata neid kunstlikult selleks, et äh, varjata poliitilist frustratsiooni näiteks. faktid kõnelevad palju rohkem kui mingid äh, loosungid, mida pidevalt korratakse Ungari rahvast ei pea nende omavalitsuse eest kaitsma, ungarlased mõistavad küll, mis riigis toimub, me peame tegelike probleemidega tegelema. tahaksin komisjonile öelda seda, et meid tuleks kõiki samade standardite järgi hinnata. ja rahvusvähemusi tuleb ka kaitsta, tänan järgmine kõneleja, palun. ma olen variraportöörina kaasa aidanud põhiõiguste raportite koostamisele ja ma oskan hinnata küll inimõiguste olukorda Euroopa Liidus. mõnes valdkonnas on olukord üsna nõrk. Euroopa Liit heidab kolmandate riikidele ette, et nad demokraatiat ja inimõigusi ei järgi. aga me peame tagama ka liikmesriikides põhiõiguste austamise. Slovakkia referendumit on siin mitu korda mainitud ainult kakskümmend protsenti Slovaki kodanikest tuli välja referendumile me peame nüüd otsima selliseid vahendeid, mis aitavad ära hoida viha õhutamist Slovakkias. tänan. suur aitäh, nüüd saab sõna härra Timmermans. suur aitäh. ma püüan nüüd reageerida nendele märkustele, mis siin tehti. kõigepealt, mis on aluspõhimõtted? kogu meie ajaloo vältel oleme õppinud, et demokraatia üksi ei garanteeri veel inimõigusi ja õigusriiki ja sellepärast on meil demokraatia, õigusriik ja inimõigused kolm ainsus, üks ei, ei eksisteeri ilma teiseta. ja kui öeldakse, mitteliberaalne demokraatia, siis see ei ole mingi argument, ei saa öelda, et, et kahel kolmandikul enamusel on õigus ja siis äh, selle õigus, sellise õiguse alusel hakatakse ütlema, et demokraatlikel põhimõtetel ei ole mõtet ja vastupidi see on meie aluspõhimõte, sellele on Euroopa Liit rajatud ja see kehtib ka igas liikmesriigis, te ei saa öelda, et äh, sekkutakse meie siseasjadesse, keegi pole teid sundinud, ühtegi liikmesriiki pole sunnitud allkirjastama ja ratifitseerima Lissaboni lepingut. keegi ei sundinud põhiõiguste hardat ratifitseerima, aga kui see on tehtud, siis on see osa teie oma riigi õigusest ja selle eest võetakse teid ka vastutusele, selle eest, kuidas te seda äh, olete täitnud. vaatame, milline on olukord liikmesriikides, vaatame, kuidas on demokraatiaga, inimõigustega ja õigusriigiga lood. Neid ei saa eraldi vaadelda. edasi. ma pean ütlema, et äh, proua Entveldi äh, mõttekäik on viltune kõigepealt, sellepärast et äh, õigusriik, inimõigused on sama tähtsad kui majanduskoostöö Euroopas. ja eh, kui majanduskoostöö on meile eeskujuks, siis vaatame ka, kuidas saaksime inimõiguste valdkonnas sama edukad olla. me ei saa eh, neid asju eraldada. me ei saa inimõigusi hinnata protsentide või eelarve defitsiidi alusel, nii ei saa, see ei toimi lihtsalt me kaotaksime lihtsalt energiat, kaotaksime tähelepanu peamiselt. teiseks, miks oli tegemist vale mõttekäiguga? komisjon on andnud ametis ainult kolm kuud. nõukogu võttis uued mehhanismid vastu detsembris. seega praegu alles uurime, kuidas seda süsteemi saaks toimima panna, andke meile võimalus minu arvates on üsna ebaõiglane hakata meid kritiseerima. ma ei ütle, et mul on nüüd mingisugune uus mänguasi, mis peaks majanduskasvu ja stabiilsust tagama, ei. see ei ole päris õige mõttekäik ja nüüd tahaksin vastata neile eh, kahele Kreeka parlamendi riik, liikmele, kes siin sõna võtsid. kahjuks ma ei räägi kreeka keelt, aga nagu ma enne ütlesin, ISM mehhanism on ju seotud äh, riigi juhtimisega ja riik peab tagama selle, et äh, ühiskond toimiks vastavalt Euroopa Liidu õigusele. ma muidugi tervitan äh, seda, et tõstatati ka inimõiguste küsimus sellises kontekstis, öeldi muidugi äh, ka selliseid äh, lauseid nagu juudid ei maksa makse või siis hakati rääkima äh, homofoobiast, ei. see on kõik õigusriigiga seotud ja see ei puuduta teid või teie kolleegi, kuid kui midagi sellist juhtub Euroopa Liidus või mõnes liikmesriigis, peame sõna võtma ja ütlema, me oleme selle vastu. saalist hõigatakse volinikule vastu, aga ilma mikrofonita. volinik jätkab. Äh, ma olen kuulnud ka sõltumatute kreeklaste arvamusi ja kui tõesti eh, üldises plaanis õigus, õigusriigi põhimõtete järgimisest rääkida, siis peame kõik vastutustundlikult käituma. ja kui on mingisugune sõltumatu mehhanism, mis seda aitab tagada, siis selleks on Euroopa Komisjon. meie vaatleme, milline on olukord liikmesriikides ja kui tekib probleeme sõnavabadusega, kohtuvõimu sõltumatusega, vabaühenduste tegevuse piiramisega, siis äh, sekkume. mina olen teie poolel, aga kõigepealt lubage, et me äh, õpiksime tundma uusi mehhanisme ja hakkaksime neid rakendama. tänan. suur aitäh. nõukogu nimel annan sõna proua Kalnina Lukaševitsale. president äh, proua president, lugupeetud saadikud, ma kuulasin suure tähelepanuga äh, nende erineva arvamusi, mida täna avaldati arutelu käigus. nagu ma ütlesin alguses, Euroopa Liit ei toetu mitte ainult põhiõiguste austamisele, vaid selle aluseks on ka õigusriigi põhimõtted. kõik liikmesriigid peavad tagama äh, et nende siseriiklik kord peab kinni sellest võtmetähtsusega põhimõttes. poliitiline dialoog, mis käivitus detsembris kaks tuhat neliteist esimese ülemkogu järelduste põhjal, et tagada õigusriigi põhimõtete täitmine, kinnitab üle liikmesriikide võetud kohustused kaitsta seda meie demokraatia olulist komponenti, seetõttu ma olen veendunud, et uus dialoog aitab meil tagada ka seda, et õigusriigi põhimõtted jäävad ka edaspidi meie liidu ühiseks eesmärgiks. Äh, äh, president mainis ka Euroopa Liidu liitumist äh, inimõiguste konventsiooniga ja detsembris kaks tuhat neliteist Euroopa Liidu kohtu arvamus on suunatud valgusvihu Euroopa Liidule. me ootame nüüd komisjonipoolset ettepanekut selle kohta, kuidas edasi liikuda. nõukogu jääb kindlaks oma seisukohale, et liitumine sellega on kohustus ja mitte valikuvabadus. on äh, märkimisväärne et kohus on hakanud looma uusi mehhanisme inimõiguste jälgimiseks siin Strasbourgis äh, ja siin linnas on tuhandeid äh, seiremehhanismi esindajaid. ma nõustun asepresidendiga, et me peame äh, tähelepanelikult analüüsima juba olemasolevate mehhanismide potentsiaali. Nad on olemas Eh, meil on need vahendid olemas, me peame õppima neid nüüd kasutama. nõukogu leiab, et, et poliitilisel dialoogil on potentsiaali, kui seda kasutada koos nende põhimõtetega, mis on esitatud eelmise aasta detsembri ülemkogu järeldustes. Eh, nendes peitub lisandväärtus selle asemel, et luua veel üks järjekordne seiremehhanism ja ma usun, et härra Timmermansi poolt lubatud äh, algatus äh, genereerib uusi ideid ja me jääme seda ootama ja me ootame koostööd komisjoniga ja Euroopa Parlamendiga. ma tänan teid tänase arutelu eest ja tänan teid tähelepanu eest. aitäh, proua